menetluste lõppu. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. olukord Nigeerias, Boko Harami hiljutised rünnakud ja annan sõna selle resolutsiooni autoritele kõigepealt Kristjan Preda üheks minutiks. suur tänu, proua juhataja, just aasta tagasi rääkisime me äh, Boko Harami terrorirühmituse jubedustest äh, ühes oma resolutsioonis Äh, asjad on vahepeal läinud ainult halvemaks, äh, relvastatud rünnakud, äh, enesetapurünnakud, inimeste röövimine ja nii edasi. rünnakud on järjest sagedamseks muutunud. me nõuame seda, et Šiboki külaskoolist röövitud tüdrukut vabastataks kohe, seda on nii nõudnud terve rahvusvaheline üldsus. ma tahaksin äh, rõhutada seda, et ma olen väga mures džihadistlike terroristlike rühmituste paljunemise osas, olgu tegemist Akmimiga Malis või Al-Shabaabiga Somaalias või Boko Haramiga Nigeerias, need on järjest tõusev oht meile ja meie ühen-, ülesanne on koos teiste riikidega võidelda selliste arengute vastu, suur tänu! härra Michel, suur tänu, Boko Harami islamirühmitus, nagu me teame, on suureks ohuks riigi stabiilsusele Nigeerias ja tervele regioonile on täiesti selge, et me mõistame jõuliselt hukka selle rühmituse rünnakud tsiviilelanike vastu ja eriti muidugi oleme vastu sellele, et Tšiboki ähm, äh, lütsemist on röövitud üle kahesaja tüdruku ähm, kui me ei taha, et Boko Haram liitub teiste äh, terrorirühmitustega nagu Akvim äh, äh, ja ei koondu Euroopa piiridele, me peame vastama tõhusalt. resolutsioonist ilmselgelt ei piisa muidugi, on täiesti võimatu mitte seostada omavahel julgeolekuküsimusi inimõiguste kaitse ja arengupoliitikaga, aga ka tervishoiupoliitika, korruptsioonivastane võitlus rahvusvahelisel, regionaalsel ja Euroopa tasandil on selleks kõigeks vajalik, aga ma olen veendunud, et mitte kunagi ei kujune välja tõelist Euroopa rahvusvahelist poliitikat ja sellega seostuvat võimsust, ilma et meil oleks selleks ka jõulisi vahendeid. suur tänu härra Tšanok, teil on poolteist minutit kõneaega, proua juhataja, ühes kõige hiljutisemas äh, vihases rünnakus äh, põletasid nad maha ühes külas, ühes linnas kolm kirikut ja, ja tohutus koguses maju, nad arvavad, et kristlik äh, hariduse andmine on äh, patt Boko Haram on terroritelje osa, saab alguse see Sahelist, äh, Al-Shabaab siis vahepeal Somaalias läheb see Lähis-Itta, kus äh, ISIS ja teised sellised juhtgrupid on, äh, on jällegi haaranud relvad, Taliban sinna otsa, ÜRO peab välja kujundama rahvusvahelise poliitika, koondades Euroopa, Ühendriigid, Venemaa ja Hiina, kõigil on ju huvid võidelda rahvusvahelise terrorismi vastu. me peame lähenema vaatama sellele kon- selles selles laiemas kontekstis mitte jupp jupi haaval sellistes riikides nagu nigeeria kus üle seitsmekümne protsendi elavad vähem kui dollariga päevas kasutavad äärmuslaste väikesed grupid ära eh, nende ini- need inimesed kes otsivad meeleheitlikult stabiilsust ja toitu endale ja see on nende rühmituste jaoks väga heaks taimelavaks me oleme näinud seda et eh, riik ise ei suuda nendele mitte kuidagi vastu astuda julgeolekujõud on äärmiselt haprad riik riik on seega habras ja jaguneb riik kaheks, lõunas kristlikud vähemused, põhjas moslemi vähemused ja selline, senine vastus on olnud täiesti vastuvõetamatu. kolleegid, palun võtke oma kohad sisse vaikselt, selleks et me saaksime jätkata oma arutelu siiski teatavas vaikuses. järgmisena saab äh, sõna kolleeg Lambert. suur tänu, proua juhataja selle aasta alguses me nägime seda, kuidas tervet maailma šokeeris äh, Tšibokis äh, toimunu ja sealne vägivald. kodanikuühiskond Nigeerias on samuti väga valuliselt reageerinud. inimesed, kes toetavad nii poistele kui ka tütarlastele antavat haridust öö, äh, ja ärgem unustagem, et Boko Haram ei ole rünnanud ainult tütarlapsi, need inimesed, kes tahavad muutusi selles riigis, kes tahavad, et Nigeeria valitsus kannaks vastutus ja et määrataks vangi äh, inimesed nende jubeduste eest, on kõik koondunud. loomulikult me äh, tunneme kaasa sõpradele ja, ja omastele, mitte ainult Tšiboki tütarlaste puhul, vaid kõikide inimeste puhul, kes on röövitud, keda on äh, Äh, sandistatud või äh, tapetud Boko Harami vägivallalainete jooksul ja üsna tihti äh, on riik ka lisaks sellele kasutanud ebakohast jõudu Nigeerias sai hiljuti Aafrika suurim majandus, aga me näeme seda, et regioonide vahel on suured lõhed, ebavõrdsus põhja ja lõuna vahel ja to-, mitte keegi ei usalda valitsust. kui sellist usaldust ei ole, ei ole võimalik äh, inimestel tunda ka ennast ka kaitstutena, kui informatsioon nendeni ei jõua ja äh, Ehm, kodanikuühiskond on pidevalt viidanud sellele, et valitsus ei ole piisavalt reageerinud, nii et me toetame paljude valitsuste poolseid samme Tšiboki juhtumi puhul, aga me tahaksime kontsentreeritumat lähenemist Nigeeria valitsuselt endalt, et tehes siis seda koostööst valitsustega ülejäänud maailmas. proua McCaven, teil on üks minut suur aitäh, lugupeetud president. peaaegu sada päeva tagasi need tüdrukud siis kadusid ja meie täna ütleme siin, et meie jätkame oma kampaaniat senikaua, kuni need tüdrukud vabastatakse ja me ei taha, et see teema pealkirjadest kaoks ja ma olen Jean Lambertiga nõus. me peame tegema kõike selleks, et see võimalikuks osutuks, aga pikaajaliselt me peame tegema rohkem. me oleme mm, öelnud, et iga lapsel on õigus haridusele, aga kui kaks tuhat viisteist hakkab nüüd lähenema, siis äh, tõsiasi on see, et tuhanded koolid on sulgenud äh, oma uksed Nigeerias terroristide rünnakute tõttu Äh, ja selge on see, et ohutud koolid, turvalised koolid peavad olema osa selleks, millest me räägime ja äh, Gordon Browni endise Briti peaministri ja tema naise Sarah töö äh, on olnud sellele suunatud, me peame sellega liituma, me peame selle teema panema rahvusvahelisse tegevuskavasse. UNICEF tuletas meile meelde, et selle, sellel aastal me tähistame kahekümne viie aasta möödumist ÜRO lapse õiguste konventsiooni allkirjastamisest, me peame tegema tegema kõik, mis me saame selleks, et tagada siin see, et äh, iga lapse õigusi austatakse, aitäh. suur aitäh, kallid kolleegid, palun püüdke vaikselt oma kohtadele istuda ja järgmisena saab sõna proua Senra Rodriguez, teil on üks minut. suur aitäh taaskord on olukord selline, et ähm, äh, äh, äh, eesmärgi pärast kasutatakse nüüd vägivalda naiste ja laste vastu ähm, ja äh, laste vastu, kelle peamiseks eesmärgiks, ainsaks eesmärgiks on käia koolis. meie peame selle vastu võitlema ja tagama selle, et äh, need tüdrukud saaksid jätkata oma kooliteed nagu kõik teised lapsed. taaskord äh, me näeme, et kriisi ajal kasutatakse naisi trofeedena, asjadena, objektidena ja kauplemisvahendina. ma väljendan oma nördimust selle olukorraga seoses ja ma kutsun ühiskonda üles lõpetama see olukord ja e, kaitsma naiste õigusi igas olukorras ja igal pool. suur aitäh! Merci, madame la présidente äh, proua Gabriel, üks minut, suur aitäh, resolutsioonis sisalduv sõnum on selge, need tüdrukud tuleb koheselt vabastada, see on see sõnum, mille me saadame välja Boko Haramile terrori, terrorirühmitsusele, kuid see on ka sõnum, mille me saadame Nigeeria valitsusele ja regionaalsetele partneritele. Boko Harami rünnakud äh, tegelikult peegeldavad seda, kui äh, ebatõhusalt selles piirkonnas toimitakse me nõuame seda, et rahvusvahelisel tasandil äh, tuleb jätkata Nigeeria ametivõimude aitamist selleks, et nad saaksid astuda vastu terrorirühmitusele, kaitstes rahvusvahelist õigust ja inimõigusi. teiseks, regionaalne koostöö. me teame, et osa Boko Harami rahadest tuleb äh, narko ja relva ja inimkaubitsemisest ja et Boko Haramil on naaberriikides ka oma baasid. Äh, see on Äh, koostöö, äh, mis toimib neil väga hästi, meie koostöö peab äh, toimuma ka regionaalsel tasandil väga hästi, infovahetus, koostöö regionaalsel tasandil on järjest olulisem, arvestades seda, et Boko Haram on ka kõiki naaberregioone ähvardamas. Bring back our girls lõpetuseks. Anna, aveți un minut, vă rog. Anna Gomes, palun, üks minut. Boko Harami rühmitus omab sidemed Al-Qaidaga ja äh, ta viib läbi Nigeeria rahva vastu terroristlikku kampaaniat ja selle mõju rahvale on täiesti vastuvõetamatu ja see on toonud kaasa humanitaarkriisi, tuhanded äh, tsiviilisikud on äh, tapetud alates kahe tuhande neljateistkümnenda aasta algusest. tegemist on tõeliste inimsusevastaste kuritegudega, mida tuleb uurida, mida Nigeeria ametivõimud ja rahvusvaheline kriminaalkohus peavad ka uurima ja, ja karistama Nigeeria mm, kuulub äh, Rooma statuudi alla. rahvusvaheline kogukond peab tegema kõik võimalikku selleks, et kaitsta Nigeeria elanikkonda, eriti just naisi ja tüdrukuid, kes on äh, just eriline sihtmärk Boko Haramile. kuid me peame tegema äh, tööd ka Nigeeria põhiprobleemide kallal, nagu näiteks korruptsioon, sõjaväes ja ametivõimude hulgas Äh, naftatulude kasutamine ja muud sarnased asjad, kõik see toob kaasa järjest suureneva radikaliseerumise ja vägivalla Nigeerias. ma arvan, et on oluline äh, see, et me võitleksime ka Boko Harami tegevuse põhjuste vastu. suur aitäh ja härra Pelder, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president kristlaste kannatused Põhja-Nigeerias Boko Harami tegevuse tõttu eh, on leidnud aset ka viimasel kahel kuul, rünnatud on külasid, avalikke eh, sihtmärke ja kristlaste ta-, eh, sihtmärke, lisaks on nii-öelda vaiksed tapmised aset leidnud kristlastest kohalikke juhte sageli tapetakse külmavereliselt, järjest rohkem äh, antakse teada kristlastest, kes on tapetud, kuid need uudised ei ole jõudnud välise maailmani. Äh, Euroopa Liit on nüüd äh, Boko Harami klassifitseerinud terroriorganisatsiooniks ja ma kutsun nõukogu ja komisjoni üles kiireloomuliselt äh, Äh, ütlema mm, Nigeeria ametivõimudele, et nendel on peamine vastutus kaitsmaks kristlastest kogukonda, äh, kes äh, on igapäevases ohus. võib ju rääkida piisavalt, piisavast kaitsest ja abist ohvritele mm, meie oleme õigusriigil põhinev liit ja meie silmad ja kõrvad on lahti kristlaste kannatusele selles riigis. aitäh! domnul belder acceptați uh, procedura cartonașului? kolleeg belder kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? härra czarneckilt. proua juhataja mul on küsimus äh, saadik belderile. kas äh, ta leiab et äh, sanktsioonid äh, Nigeeria valitsuse vastu võivad äh, toetada valitsust äh, võitluses selle sekti vastu. mulle tundub, et Nigeeria valitsus ei tahagi tõeliste tegudeni jõuda selleks, et selle, selle äärmusorganisatsiooni vastu võidelda. Eh, eh, härra Pelder aitäh, kolleeg Žanetski. Teil on õigus, me peame, meile, meile samuti valmistab äh, muret äh, Nigeeria valitsuse tegevus, sest äh, usaldusväärsetest allikatest oleme kuulnud, et äh, sõjavägi, sõjaväkke on samuti infiltreerunud Boko Harami mm, liikmeid ja et äh, Nigeeria kristlased äh, ei usu sellesse, et äh, võimud korra jalule seavad. nii et ma tõepoolest kutsun üles kehtestama sanktsioone. kallid kolleegid, palun asuge vaikselt oma kohtadele, et arutelu saaks jätkuda. nüüd proua Bilbao Barandiga üks minut. aitäh, proua juhataja, tahaksin ühineda teiste parlamendiliikmetega selleks, et mõista hukka koolitüdrukute röövimise, järjekordselt kasutatakse naisi ja tüdrukuid äh, sõjarelvana. olukord äh, on äh, kriitiline Põhja-Nigeerias, kuid alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast me räägime ju riigist, kus on suured maavarad, suured rikkused, lisaks sellele ka telekomisektor on jõudsalt arenemas, kuid selle, sellest hoolimata üle seitsmekümne protsendi rahvastikust elab vähem kui eh, dollari ja kahekümne viie sendiga päevas. me peame hukka mõistma selle, et niivõrd rikas riik on niivõrd äh, maha jäänud äh, inimarengu indeksis. see olukord äh, tapab ning seab ohtu paljusid meeleheitel kodanikke ja tahaksin üles kutsuma tüdrukud vabastama proua Haudala. Tšiboki tüdrukute juhtum toob äh, välja selle, kuidas äh, naiste tütarlaste õigusi maailmas jalge alla trambitakse ja me peame kõikidel tasanditel tegema tööd selleks, et need õigused oleksid kaitstud. Malala, Pakistani koolitüdruk, kes ise sattus Talibani ohvriks, on täna Nigeerias ja ta ütles äh, Boko Harami liidritele, et ärge väärkasutage islamit. Malala on saanud jällegi rahvusvahelise üldsuse tähelepanu sellele, et äh, Tšubuki kooli tüdrukute juhtum on väga oluline, äh, kui me räägime naiste õiguste kaitsmisest väga äh, murettekitava, tekitav on see, et noorte tüdrukute reproduktiivseid õiguseid Äh, rikutakse üle terve maailma ja ma loodan, et Euroliit, Euroopa Liit jätkab koostööd nende õiguste kaitsel, selleks et igal noorel naisel, igal naisel, igal tüdrukul oleks õigus ise otsustada oma keha üle ja et nad ei pea, neid ei tohi maandada taoliste rühmituste seksuaalorjadeks, kaupadeks, millega nad kauplevad ja et nad, neilt võetakse igasugune võimalus inimväärseks eluks. Need tüdrukud tuleb saada äh, sealt vabaks ja rahvusvaheline üldsus peab peaks seda nõudma nii kaua, kuni nad on vabastatud, suur tänu. aitäh, kallid kolleegid, palun asuge vaikselt oma kohtadele, jätkame aruteluga. nüüd äh, sõna kolleeg Corraole. üks minut. president, kolleegid aitäh, eh, koosoleku juhataja, kolleegid, me räägime praegu eh, aastast kaks tuhat neliteist ja sellest, kuidas eh, džihaadlik äärmusorganisatsioon röövis üle kahesaja koolitüdruku tegemist on ju maavaradelt rikka riigiga ja seetõttu on kahetsusväärne, et nii suur osa rahvast elab alla vaesuspiiri me näeme, et äh, sotsiaalmajanduslikud näitajad on viimastel aegadel veelgi Nigeerias äh, halvenenud, äh, Boko Haram sai alguse kahe tuhande üheksandal aastal ja on veelgi liikmeid juurde võitnud pärast rahvusvahelist sekkumist Iraagis ning Süürias. ka Londonis tegutseb organisatsioon, mis kogub Äh, raha Boko Harami äh, toetamiseks. me peaksime tegema kõik endast äh, sõltuva selleks, et takistada selliste organisatsioonide rahastamist. aitäh, härra Sinadin Os, palun. suur tänu, proua juhataja väga palju on seda, mis ühendab Kreekat ning Euroopa Liitu ja kui me vaatame Nigeeriat, siis äh, me räägime siin sellest, kuidas keskvõimud äh, tegutsevad, milline on see valitsemisstiil. Nigeerias äh, on aset leidnud terrorirünnakud ja see on suureks ohuks kogu regioonile kuid kõikide nende rahutuste ja sündmuste taga on äh, kaubandus ning tööstushuvid. selge on see, et äh, valitsused kasutavad äh, neid rahutusi enda huvides. Kreekas ei ole meil küll Boko Harami, kuid meil on äh, kohut, kohtud, äh, mis ei suuda õigust mõista, meil on äh, valitsejad, kes ei suuda valitseda ja kui me räägime kuldsest Koidust, siis kolm selle liikumise juhti on peaminister Samarase poolt pokri pistetud, see on täiesti põhiseaduse vastane, Euroopa Liidu konventsioonide vastane. kolleeg Venta, üks minut pani przewodnicząca! rezolucja parlamentu europejskiego w sprawie. euroopa parlamendi resolutsioon mis puudutab olukorda nigeerias on äh, väga tähtis ja ma toetan seda et äh, boko haram on äh, terrorirühmitus ähm, selle aasta aprillis enam kui kakssada koolitüdrukut rööviti ning nad müüakse orjadeks see informatsioon on jõudnud kõigini kogu maailmas ja meie siin parlamendis ei ole mitte ainult saadikud, vaid me oleme ka lapsevanemad. me teame, kuivõrd tähtsad on äh, lapsed ja me peame tegema kõik selleks, et need tüdrukud oma kodudesse tagasi saaksid pöörduda me peaksime püüdma koostööd teha ÜRO-ga, Nigeeria valitsusega, samuti me peaksime toetama nende röövitud tüdrukute perekondi ja kui räägime pikemaajalistest meetmetest, siis Euroopa Liit peaks süstemaatiliselt toetama olukorra stabiliseerumist Nigeerias. aitäh. aitäh, nüüd äh, proua Kienge. Signora Presidente, onorevole colleghi, con le proua juhataja, kolleegid, me peame üle saama sellest võhiklikkusest, mis on viinud meid eh, Nigeerias eh, nälja ning vaesuseni. terrorirühmitused nagu Boko Haram, eh, nende tekkimine ongi põhj-, põhjustatud vaesusest. Nad ei võimalda juurdepääsu haridusele naiste puhul ja selle vastu me peame igati võitlema me peame tagama selle, et haridus, juurdepääs haridusele ühele põhi, üks põhiõigustest oleks äh, tagatud, me peame tegema kõik endast sõltuva, et need tüdrukud saaksid oma koju tagasi ning äh, et Boko Haram äh, saaks võidetud. me peaksime mm, järgmise aasta Sahharovi auhinna kandidaadideks seadma just need emad, kes algatasid Bring Back Our Girls kampaania. minut Äh, nüüd proua Toots, üks minut. Mikro. You, aitäh proua juhataja mul on hea meel tänases arutelus osaleda ning äh, rääkida nendest inimestest kes kannatavad tagakiusamise all oma usu tõttu äh, tüdrukute röövimine Nigeerias on ülimalt murettekitav. Ehm, rahvusvaheline kogukond eh, on nüüd pööranud oma silmad olukorra eh, poole, mis on, mis eh, on Nigeerias eelmise mandaadi jooksul kolleeg Belderiga ma, me kutsusime kristlaste esindajad Nigeeriast parlamenti ja üks mees rääkis enda loost, ta magas ja Boko Haram tuli, murdis tema koju sisse, nad ütlesid, ta peab usust loobuma või ta tapetakse ja kui ta loobus, siis tulistati teda näkku ja kui nad olid läinud, siis ta palus oma mehel minna, oma naisel minna teiste teiste kristlaste perede juurde külas ja ta naine tuli tagasi ja ütles, et ta oli ainuke, kes oli selles rünnakus ellu jäänud. kolleegid, need on need lood, mis iseloomustavad äh, inimeste elusid äh, Põhja-Nigeerias, inimesi äh, ähvardatakse, nende elud on ohus nende usu tõttu tegemist on tõepoolest usulise tagakiusamisega. aitäh. fraktsioonide mm, kõnelejate nimekiri on nüüd ammendatud äh, ja nüüd läheme vaba mikrofoni juurde, nüüd äh, härra Tarabella, palun. Äh, koosoleku juhataja, kolleegid, ähm, alates ähm, surmadest rünnakutest ähm, viimastel äh, kuudel Boko Harami poolt, äh, lisaks äh, enam kui kahesaja koolitüdruku röövimine aprillis kaks tuhat neliteist, see kõik on ajendanud rahvusvahelise kogukonna aktiivse hukkamõistu, kuid meie rolliks kahjuks praegu jääbki see hukkamõist äh, me küll äh, osutame endapoolset äh, toetust äh, Nigeeria valitsusele, et nad tõepoolest ka astuksid samme selleks, et võidelda Boko Harami vastu. meie parlament peab ühisel, ühtsel häälel vastu seisma sellele, mis on niivõrd vastuvõetamatu. One minute please härra Maier, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid, Boko Haram äh, on tõlgituna äh, raamatud on patt või siis haridus on patt ja Ehm, minu kolleeg äh, ütles teiselt poolt saali, et patriarhaat näitab oma nägu. Äh, tegelikult näitab radikaalne islamism oma nägu ja me peame sellest teadlikud olema. ja me näeme äh, ühte radikaalseimat islamistlikku terrorirühmitust, mis maailmas olemas on, aga selliseid rühmitusi on ka teistes riikides ja selle grupi poolsed ehm, teod, mis on viimasel kuudel toime pandud, on sellised, millest eelnevad kolleegid juba ka rääkinud on ja need on äh, kohutavad lood, mis meid vapustavad. Äh, peaaegu kolmsada äh, koolilast siis rööviti juuni alguses, kuuskümmend inimest lihtsalt tapeti külmavereliselt ja see on äh, radikaalse islami väga kohutav äh, mm, pilt. aitäh. aitäh, proua Geringer de Odenberg, palun. aitäh äh, brutaalsed Boko Harami rünnakud Põhja-Nigeerias destabiliseerivad kogu regiooni. aastast kaks tuhat kümme need rünnakud kirikute, koolide, eh, tsiviilisikute vastu on üha sagenenud. Eh, aprillis kaks tuhat neliteist enam kui kakssada koolitüdrukut rööviti ning enamiku kohta neist pole meil mingeid teateid, me ei tea, milline on nende saatus. kümme tuhat inimest on juba naaberriikidesse Nigeeriast äh, Äh, põgenenud. selleks, et selle nõutluse vastu võidelda, me peame võitlema vaesuse ning tööpuuduse äh, vastu, üles ehitades äh, ka usaldusväärset riigiaparaati ning kohtusüsteemi. Nigeeria valitsus peab tagama oma rahva julgeoleku. aitäh, vaba mikrofoni voor on nüüd läbi, palun vaikust saalis, sest annan sõna volinikule aitäh, proua juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, meile tekitab endiselt muret olukord Nigeerias, kus terve rida vägivaldseid rünnakuid eh, hoiab rahva, rahvast hirmu all. kõrge esindaja eh, Cathy Ashton on hukka mõistnud sadade tsiviilelanike tapmist ning äh, Äh, ligi kolmesaja koolitüdruku röövimist porno osariigis me jätkame läbirääkimisi selleks, et tingimusteta vabastataks need koolitüdrukud ning vastutajad jõuaksid äh, kohtu ette. meie püüame toetada ka tüdrukute peresid, kes meeleheitlikult loodavad, et tüdrukud koju tagasi jõuavad. ma ei kuule isegi iseenda häält, ütleb volinik. palun, kolleegid, vaikust vägivald äh, Nigeerias äh, on kahjustanud kogu rahvast. koosoleku juhataja kutsub äh, parlamendiliikmeid korrale, et volinik saaks vaikuses oma sõnavõttu jätkata. lõpetame aruteluga selleks, et me saaksime seejärel hääletuse juurde minna, ütleb koosoleku juhataja. The violence in Nigeria has taken a vägivald on äh, mõjutanud kogu rahvastikku, aastast kaks tuhat üheksa on mässulised, äh, mässuliste ohvriks langenud äh, enam kui viie tuhande inimese elud, sadu koole, kirikuid ning ametiasutusi on hävitatud ning põhimõtteliselt on hävitatud kogu majanduslik potentsiaal Äh, põhjaregioonis. me näeme, et vägivalda esineb igapäevaselt. Äh, näeme, et äh, jaanuarist on tuhande viiesaja, kahe tuhande inimese vahel oma elu kaotanud. me näeme, et Euroopa Liit on väga selgelt äh, oma häält kuuldavaks teinud selleks, et hukka mõista need kriminaalsed teod, äh, mille äh, ohvriks on nii moslemid kui kristlased. me peame tegelema ka selle probleemi algpõhjusega, milleks on radikaliseerumine. Euroopa Liidu uus fond keskendubki just ähm, Äh, olukorrale Põhja-Nigeerias tervishoiu ning energiasektoris. Äh, Euroopa Liit on Nigeerias esindatud humanitaarabiga, humanitaarabi näol äh, antakse abi viie miljoni ulatuses riigi põhja ning idaosas Äh, inimõigused on äh, ka poliitiliselt äh, üheks keskseks teemaks meie dialoogis Nigeeria võimudega, võimalikud inimõiguste rikkumised, mille on põhjustanud ka Nigeeria sõjavägi, ka nende eest peavad süüdlased vastutust kandma me toetame Nigeeria rahvast võitluses vägivalla ning terrorismi vastu ning äh, loodame üles ehitada õigusriigi põhimõtetel tegutseva äh, riigi. loodame lõpetada vägivalla nõiaringi ja selleks on väl-, meil olemas mitmeid võimalusi, poliitiline dialoog, äh, konkreetsed tegevused, mis on suunatud vägivalla algpõhjuste Äh, kõrvaldamisele. aitäh, proua koosoleku juhataja. meieni on jõudnud kuus resolutsiooni ettepanekut. Äh, sellega on arutelu lõppenud. Äh, suur tänu